võitlust looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu. esimesena saab äh, küsimuse esitajate nimel sõna viieks minutiks härra Gerbrandi, palun. suur aitäh, lugupeetud president, ligikaudu kaks aastat tagasi šokeeris mind see, kuivõrd äh, kasvas nende ninasarvikute arv, kelle e, sarved maha saeti Aafrikas. ligikaudu kolmsada aastal kaks tuhat kümme ja kolm aastat tagasi tuli välja, et tegemist ei ole mitte ainult selle loomaga, vaid samuti kolmkümmend, nelikümmend tuhat elevanti aastas kannatavad selle all, et need lihtsalt tapetakse ära elevandiluu pärast samuti on väga palju erinevaid äh, madusid, tiigreid, taimi, linde. meie äh, loodust röövitakse ning põhjuseks on see, et on väga suur nõudlus idapoolses Aasias selliste toodete järgi. see nõudlus ulatub ligikaudu viieteist miljardi euroni aastas, tegemist on suuruselt neljanda ebaseadusliku äh, kaubaartikliga peale nüüd narkootikume võltsimist äh, ning äh, üldiselt kuritegevust. ma tegin muuhulgas komisjonile ettepanekul uue tegevuskava ja ma tunnen head meelt selle üle, et komisjon on osad elemendid sellest kavast ka üle võtnud seeläbi jõuti kokkuleppele Hiinaga selleks, et teha koostööd ja võidelda Äh, siis ähm, kuritegevuse vastu looduslike liikidega. me oleme näinud, et viimasel ajal on taoline kuritegevus jälle hoogustunud. kahe tuhande üheksandal aastal sada äh, ninasarvikut, kolmsada nüüd kaks aastat, paar aastat tagasi ning eelmisel aastal äh, ka jällegi näitajad kasvasid. hoolimata vabaühendustest ja organisatsioonist nagu Europol ja Interpol ja, ja teised hoolimata nende tegevusest see niimoodi on. olukord on selge, komisjon, kui me kiiresti radikaalseid meetmeid ei võta selleks, et taolisele ebaseaduslikule tegevusele lõpp teha, siis äh, meie fauna, äh, metsiku äh, fauna kõige emblemaatilisemad äh, figuurid lihtsalt kaovad ära. nii et tegemist ei ole lihtsalt sellega, tegemist on lihtsalt äh, Aasia, Aafrikaga, ka Euroopa on äh, on problemaatiline, sellepärast et esiteks meil on äh, moraalne kohustus taolise kuritegevuse vastu võidelda, sellel on oma tähtsus, teiseks aga siin kaubanduse puhul on väga olulisel kohal ka meie enda liikmesriigid, sellepärast et me oleme sihtriikideks või transiitriikideks. Hollandis kuussada kilo peeti kinni ligikaudu siis kuussada kilo äh, ebaseaduslikke äh, loomseid tooteid, kuussada kilo ka koralle, väga palju väga palju loomi on kinni peetud meil ja oleks igati soovitav, et komisjon mängiks olulisemat rolli võitluses taolist liiki kuritegevuse vastu. looduslike liikidega seotud kuritegevusel on samuti olulisi sotsiaalseid mõjusid. lihtsalt saadud raha on üheks, see võimaldab aga mis saab siis, kui terved piirkonnad on laastatud? Euroopa Liit eh, peab välja tulema oma konkreetse ambitsiooniga kavaga. liikmesriikides on vaja, et arendatakse välja nii eh, teadusaspektide eh, jaoks kui ka mm, õiguskaitse heaks välja töötatud oma kavad, meil on vaja selgeid samme astuda ja me leiame, et seda tuleb käsitleda nagu organiseeritud kuritegevust ja siin tuleb tegutseda nagu me teeme narkootikumide või muu organiseeritud kuritegevuse valdkonnas, me peame palju suuremat tähelepanu sellele pöörama. Europolil peaks olema e-, erirühm võitlemaks looduslike liikidega seotud kuritegevusega, see on hädavajalik. tuleb välja töötada ka arengu- ja kaubanduspoliitika niimoodi, et tehtaks lõpp taolistele praktikale, tuleb samuti tingimused sisse viia selleks, et teatud riigid et ka tegelikkuses võitleksid äh, sellise kuritegevuse vastu resolutsioonis. sooviksime samuti, et liikmesriigid ja komisjon looksid äh, rahastu selleks, et teatud ohus olevaid liike kaitsta. lugupeetud president, sellega ma lõpetan. poliitikutena me ei saa jätta äh, käed rüpes istuma, kui me näeme, mis toimub looduses, kui kaovad need äh, liigid, mis on tõeliselt äh, sümboolse tähtsusega. kahe tuhande neljateistkümnes aasta peab olema aastaks, kus me räägime ka äh, looduslike liikidega seotud kuritegevusest. me peame poli-, hakkama taoli-, siin selles valdkonnas poliitikat ellu viima, ma loodan, et komisjoni liikmesriigid on nõus ning luuakse toimiv tegevuskava, suur aitäh um...! aitäh, kallis kolleeg ja nüüd äh, komisjoni nimel tervitan kõigepealt volinik Potočniku siin ja nüüd komisjoni nimel saate ka nüüd sõna, palun. Thank you, Mr President suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud äh, parlamendi liikmed. ma tahaksin tänada kõigepealt härra Gebrandit ning kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid. ma olen tõesti suuresti tänulik teie algatuse eest äh, tuua looduslike liikidega seotud äh, kaubitsemise küsimus Euroopa Liidu ning teiste institutsioonide tähelepanu keskmesse kaubitsemine looduslike liikidega on muutunud üheks kõige tulutoomavaks eh, kaubitsemiseks maailma tasandil. sellega seatakse ohtu emblemaatilised liigid ning eh, õõnestatakse arengut ning stabiilsust paljudes riikides me oleme alles alustanud äh, selle vastast võitlust, meil on vaja ühist rahvusvahelist jõupingutust, äh, see puudutab nii päritolu transiit kui ka sihtriike. Euroopa Liit on selle nimel juba mõnda aega töötanud nii äh, liidusiseselt kui ka läbi rahvusvahelise konventsiooni sisese, millega reguleeritakse ohus olevate liikide valdkonda komisjon hiljuti tegi ettepaneku Euroopa Liidule, lõpuks ometi eh, saite seega ka liituda. me loodame, et parlament saab oma nõusoleku anda enne valimisi. samuti tõstatame küsimuse, miks ka-, eh, tõstatame looduslike liikidega kaubitsemise kahepoolsete lepingute sõlmimisel näiteks Hiina osapoolega sõlmisime looduslike liikidega kaubitsemise kohta eraldi lepingu ning samuti sideses oleme ette näinud läbi Euroopa Liidu Arengufondi Aafrika riikide toetamist. kaksteist koma kolm miljonit eurot on ette nähtud uue projekti jaoks, mille nimi on Mikes. selle eesmärgiks on vähendada ohus olevate liikide ja elevantide tapmist. see tähendab äh, järelevalve kontrolli, äh, seaduste jõustumist, ebaseadusliku äh, tapmise karistamist ning rahvusvahelise kaubanduse takistamist selles valdkonnas. me peame aga silmitsi seisma faktiga, et trendid on praegu meie vastu. nõudlus Aasias looduslike liikide toodete vastu on niivõrd suur, et see äritegevus on väga äh, tulu toov, näiteks eh, ninasarvikute sarv on tulutoovam kui kokaiin või heroiin ning eh, jälitamine on väga keerukas, avastamine raske ning sanktsioonid ei ole piisavad eh, selleks, et heidutada. kaubitsemine on õitsele löönud ning levib Aafrikas, Euroopa Liit on sihtturuks ning transiidiks ebaseaduslike looduslike liikidega toodete jaoks paljudes riikides eh, seeläbi satub ohtu eh, areng, eh, korruptsioon lihtsustab kaubitsemist ning seeläbi õõnestatakse ka li-, riikide institutsioone ja luuakse ebastabiilset olukorda. selleks, et olukorda muuta, on vaja poliitilisel tasandil paremini mõista, millised ohud kaasnevad looduslike liikidega, seotud toodetega kaubitsemisega. see tähendab välisministrite organiseerimist, organiseeritud kuritegevuse ekspertide kaasamist, vabaühenduste, erasektori, kohtuvõimu äh, kaasamist, kõigil on oma oluline roll ja teie resolutsiooni eelnõu äh, puudutab väga paljusid olulisi punkte ning kutsub üles äh, tugev, tõhustatud tegevusele. paljud liikmesriigid ning Ameerika Ühendriigid andsid teada, et ähm, suurendatakse pühendumust looduslike liikidega kaubitsemise valdkonnas meil on omi ideid selle kohta, kuidas Euroopa Liit äh, saaks tõhustada oma tegevust siin. me tutvustame neid ideid äh, komisjoni teatises parlamendile liikmesriikidele järgmisel kuul ja teeme seda tööd koos volinik Malmströmiga ning äh, teatas koostööst samuti teiste volinikega härra Pibalksiga ning samuti vaatleme uue fondi loomise võimalust. meie eesmärgiks on eelkõige tõhusamalt eh, tegutseda, eh, me hindame praegust, eh, praegusi meetmeid, vaatame, millised on olemas selleks, et võidelda maailma tasemel ehm, ja ka Euroopa Liidus looduslike liikidega kaubitsemise vastu ning lõpetuseks alustame ka arutelu Euroopa Liidu tulevuse lähenemise üle selles valdkonnas probleemi mõõde, nagu varem ütlesin, on muutunud seega on vaja ka uusi mõtteid selle kohta, kuidas võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, mis on seotud looduslike liikidega. me peame arvestama rahu, stabiilsusega ning elukeskkondade säilitamisega. me samuti soo-, seega sooviksime, et sihtrühmad oma arvamust avaldaksid selle kohta, mis on hästi toiminud mis vähem hästi ning tuleks samuti vaadelda, mida veel teha selleks, et meie tegevus Euroopa Liidus oleks tõhusam. lisaks avalikele konsultatsioonidele samuti korraldame me konverentsi, konverentsi kümnendal aprillil Euroopa Parlamendi resolutsioon on väga suureks abiks selleks, et tõsta avalikkuse teadlikkust selle küsimuse tähtsusest. volinik Malmström ja mina ise ootame arutelusid teie ning paljude teiste sihtgruppidega selleks, et tagada, et me suudame toime tulla väljakutsega, milleks on tõhus võitlus looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu, aitäh! suur tänu, härra volinik! ja nüüd läheme fraktsioonide nimel sõnavõtjate juurde, kõigepealt saab kolmeks minutiks Rahvapartei nimel sõna proua Jordan. aitäh, ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri ja volinikku selle raporti eest. kõigepealt räägime siin elevantidest, ninasarvikutest, Aafrikast äh, ja teistest liikidest ja võib-olla saavad kodanikud meile ette heita, et me ei tegele tõsiste teemadega, kuid tegemist on tõsise teemaga, sellepärast et liikidega salakaubitsemine ähvardab bioloogilist mitmekesisust ning õigusriiki ja riikide stabiilsust, selline kuritegelik kaubandus on, äh, mõjutab ka Euroopa Liitu, tegemist ei ole ainult kolmandate riikide äh, Äh, probleemiga ma olen ise läbi vaadanud äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta andmed ja seitsekümmend sei-, seitsesada üheksakümmend üheksa raportit näitavad äh, vastavate kaupade arreteerimist, nende hulgas on siis vandel näiteks ja elusroomajad. Euroopa Liit on nende toodete põhi sihtmärgiks, sellepärast me peame rakendama Euroopa Komisjoni soovitusi. meil on aga vaja ühtset Euroopa õigusloomet ja loodan, et Euroopa Komisjon töötab liikmesriikide õigusloome võimalikult ühtlaseks muutmise kallal ning selle kallal, et tagataks võrdsed karistused, sellepärast et mõned riigid võivad näha selles salakaubanduses äh, head võimalust. me peame arvesse võtma ka keerukat finantsolukorda, kohta, sellepärast ei toeta minu fraktsioon uute fondide loomist selle eesmärgi saavutamiseks, kuid väga oluline on tõsta teadlikkust sellest probleemist rahvusvahelisel tasandil ja vastav konventsioon on jõus juba seitsmekümne viiendast aastast peale ning eelmisel aastal teatas ÜRO, et ähm, loomaliikide vastased kuriteod on sama tõsised kui näiteks narkokuriteod ja ka USA administratsioon tegeleb selle probleemiga, kuid Euroopa Liit peab olema aktiivne. rahvusvahelisel tasandil me peame olema aktiivsed osalejad ja me peame ähm, arenguabi kaudu väga palju ära teha me toetame seda resolutsiooni ja loodetavasti saame vähendada selliste kuritegude arvu. lõpuks tahaksin veel öelda, et et äh, mingit kaubandust ei saa olla ilma nõudluseta, sellepärast arvan, et peaksime rõhutama teadlikkuse tõstmise olulisust, äh, sellepärast et ilma nõudluseta äh, ilma, ähm, nõudluseta näiteks elevandiluu järgi ei saaks olla sellist kaubandust suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel saab kaheks sõnaks härra Pots aitäh, härra juhataja, kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege, kellega olen saanud koostööd teha selle raporti kallal, tegemist on olulise probleemiga ja fakt, et meid on siin saalis nii vähe, näitab, et seda probleemi ei võeta tõsiselt. minu kolleegide optimismiga ma aga ei ole nõus, me arutasime siin äh, Euroopa Liidu strateegilisi seisukohti Bangkoki konverentsi jaoks ja juba tollal oli probleem väga tõsine, nagu me teame, see probleem ei puuduta mitte ainult äh, loomade heaolu, vaid ka liikide säilitamise probleemi ja mõnikord puudutab see ka kohalikke ökosüsteeme. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal nägime järsku olukorra halvenemist, kui asi puudutab ähm, kaubandust, elevandid ja ninasarvikud on ohus ja see on seotud ka terrorismi ja kuritegelike organisatsioonidega Euroopas. ÜRO reageeris sellele ja me kuulsime, millised on arvud, tegemist on sadade loomadega ja terved liigid on ohus sellepärast, et need loomad on mõnikord, kujutavad endast kümneid protsente teatud liikidest ma tahaksin teada, kas äh, komisjon kavatseb äh, võtta kasutusele meetmeid internetikaubanduse vastu ja ma loodan, et komisjon näeb ette vastavaid samme, mis äh, võitleksid ähm, suveniiride või jahitrofeedega kaubitsemise vastu suur tänu, kallis kolleeg, järgmisena saab ALDE fraktsiooni nimel kolmeks minutiks, kolmeks pooleks minutiks sõna härra Gerbrandi, palun. aitäh, härra juhataja, tahaksin tänada volinikku vastuse eest meie küsimustele ja mul on muidugi hea meel kuulda neid vastuseid Äh, siin avaldatakse varsti teatis, viiakse läbi konsultatsioone, teised volinikud äh, kaasatakse, kõik on need ilusad sõnad, kuid äh, kümnenda aprilli konsultatsioonideni on veel kolm kuud, see tähendab aga kümne tuhande elevandi surma ja sellepärast ongi tegemist väga kiireloomulise küsimusega, kuidas me saaksime äh, kuidas me saame lubada nii aeglast edasiliikumist? ma mõistan äh, volinik Potočniku äh, soovi tegutseda, kuid me peame püüdma leida muid äh, lahendusi, te tõite näiteks siin USA proua Clint Clinton võttis selle küsimuse päevakorda ja äh, president Obama rääkis samuti sellest probleemist oma Aafrika visiidi ajal ja ma arvan, et USA käsitleb seda probleemi palju tõsisemalt. Nad teavad, et küsimus ei ole mitte ainult maailma faunas, vaid ka selles, et see mõjutab kõiki maailma osi ning et tegemist on kuritegelik tegevusega, mis on täiesti kontrolli alt väljunud. ma tahaksin paluda volinikul pöörata sellele küsimusele veel suuremat tähelepanu selleks, et tagada, et et sellest ei räägita mitte ainult Hiina partneritega, kellega sõlmitakse vastastikuse mõistmise memorandum, vaid et ka president Barroso räägiks sellest oma ametivendadega Hiinas ja et räägitakse sellest ka Aafrika ministritega. ma arvan, et me peaksime palju rohkem keskenduma ka Euroopa tarbijatele. miks me ei võiks paluda liikmesriikidel põletada näiteks avalikult kokku kogutud elevandiluu, ma arvan, et see saadaks tugeva signaali inimestele Äh, tugeva signaali, et äh, ollakse elevandiluu impordi vastu. Äh, Lääne-Aafrikasse kaovad nüüd lõvid ja elevandid ja enne, kui viimane elevant sureb, peab kiiresti tegutsema. kahe tuhande üheksandal aastal tegime liikmesriikidel terve rea soovitusi ja minu meelest Äh, ei tee liikmesriigid piisavalt, neil on väga piiratud võimalused äh, ja riiklikul tasandil ega õiguslikus plaanis ei pöörata sellele küsimusele piisavalt tähelepanu. me peame tegema niimoodi, et Euroopa ei oleks enam sihtriigiks ega transiitriigiks selle kaubanduse puhul. suur tänu, järgmiseks kaks pool minutit on sõna roheliste nimel proua Belier aitäh, härra juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. see suuline küsimus ja resolutsioon, mida me arutame, saab loodetavasti suure enamuse toetuse ning tegemist on, on poliitilise vastusega rahvusvahelisele probleemile, mis on väga tõsine, nagu mu kolleegid ka seda ütlesid. juhataja palub proua Beliahel pisut aeglasemalt kõnelda Ehm, liigidega kauplemine on tänaseks neljandaks kaubandusvormiks pärast ehm, narkokaubandust, inimkaubandust ja relvakaubandust. meile tuletatakse meelde, et ehm, see kaubandus moodustab kuni Kamerunis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tapetud elevandid on näiteks sellest tõsisest olukorrast ning viimastel kümnetel aastatel on äh, see kaubandus muutunud veelgi äh, tõsisemaks, äh, siin kaubeldakse ähm, tiigritega, elevantidega, kilpkondadega kõik, kilpkonnadega kõik liigid on ohut-, ohus ja tegemist on äh, peale bioloogilise mitmekesisusega, äh, turvaküsimusega, julgeolekuküsimusega ning äh, Need võrgustikud toidavad kuritegevust maailmas, mis kaupleb relvadega ning toetab terroristide rühmitusi. see on nendega kaasa toonud üle tuhande inimese hukkumise ja see mõjutab kohalikke elanikke ning terveid piirkondi tegemist on kuritegevusega, mis on tõsiseks ohuks julgeolekule ja rahule. Interpol ja teised rahvusvahelised organisatsioonid paluvad kõikjal maailmas äh, võidelda selle vastu ning äh, kõikidel riikidel tugevdada õigusmeetmeid ning rakendada nende kuritegeliku võrgustike vastu äh, karistusi kui bioloogilise mitmekesisuse kadumine ei mõjuta piisavalt elanikke, siis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal peab olukord muutuma, Euroopa on üks peamiseks eh, transiit- ja sihtpiirkonnaks, me peame oma va-, vastutuse võtma ning Euroopa Liit peab kasutusele võtma tõsised meetmed, liikmesriigid peavad ühtsustama oma eh, õigussätteid ning me nõuame, et nõukogu tegutseks ning kaasaks ka Interpoli, Europoli, vabandust, me peame võitlema koos äh, selle kuritegevuse vastu, mis on seotud äh, looduslike liikidega. suur tänu, kallis kolleeg ja järgmise kõn-, järgmisena saab kaheks minutiks ECR fraktsiooni nimel proua Kööling, palun. suur aitäh esmalt ma sooviksin ütelda oma fraktsiooni nimel, et tervitan seda resolutsiooni see kuritegevuse liik äh, on väga kurvastav ja ma soovin, et me kõik selle punkti oma päevakorda paneksime. elevantide ning ninasarvikute tapmine on juba ajalehtede esikülgedel. kodanikud on rahulolematud, aga me ei tohiks unustada paljusid teisi väiksemaid liike samuti äh, ähvardab sarnane olukord ja nemad on sama tähtsad tegemist on väga keeruka resolutsiooniga, mis äh, katab kõiki valdkondi siin. mul ei ole aega kõige puudutamiseks, aga tahaksin ütelda, et minu fraktsioon toetab seda resolutsiooni. aga olles seda öeldud, ma tahaks, tahaksin siiski mainida ühte-kahte valdkonda, mis on minu fraktsiooni jaoks eriti olulised. esmalt äh, me kutsume üles seadusandluse harmoneerimisele ning äh, ühtsete sanktsioonide sisseviimisele. ma arvan, et oleks vale, et me liigselt rõhku paneksime sellele lähenemisele, sellepärast et lihtne seda saavutada ei ole.